ja härrad. lugupeetud äh, Mongoolia president härra Elbek Troi, meil on äh, suur au ja rõõm tervitada teid äh, täna siin Euroopa Parlamendis. austatud president, Mongoolia Teie riik on koduks vanale ja rikkale tsivilisatsioonile, aga teil on väga noor ja elav demokraatia tänapäeval. kakskümmend viis aastat tagasi toimusid teie riigis esimest korda vabad ja demokraatlikud valimised. eelmisel aastal teie moodustasite rahvusliku ühtsuse valitsuse ja te tulite keerulise olukorraga väga äh, meisterlikult toime. nüüd äh, te panustate oma riigi majanduslikku ja jätkusuutlikku arengusse, äh, omades sellele riigis laialdast toetust. Teie riigi geograafiline asend kahe suure võimsa riigi, Venemaa Föderatsiooni ja Hiina Rahvavabariigi vahel on kindlasti äh, mitte alati ähm, lihtne positsioon, millel olla, sellest me räägime pärast ka kahepoolselt, aga igal juhul olete te kindlasti saavutanud edu ka tänu äh, nii-öelda kolmanda naabri poliitikale, nagu teie seda nimetate, te olete edasimineku arengu äh, majakas oma piirkonnas ja mul on väga hea meel, et teie korraldate järgmise ASEAN-i tippkohtumise aastal kaks tuhat kuusteist. see tippkohtumine on ääretult vajalik, et ehitada sildu Euroopa ja Aasia vahele. seda kõike selleks, et leida lahendusi paljudele piirkondlikele ja globaalsetele muredele. ma olen kindel, et äh, teie riigi pealinnas õnnestub meil saavutada suuri edusamme. ma loodan kolleegide nimel, et me selleks hetkeks oleme partnerluslepingu Mongoolia ja Euroopa Liidu vahel saanud nii kaugele, et see on kõikide meie parlamentide poolt ratifitseeritud. Äh, härra president, tere tulemast ja teil on sõna This... lugupeetud härra president, lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud, teie ekstsellentsid, daamid ja härrad. ma alustaksin väga lihtsalt. aitäh. suur tänu, härra president, et te mind siia kutsusite. suur tänu, lugupeetud parlamendisaadikud, et andsite mulle võimaluse oma mõtteid teiega jagada. Teie olete kahekümne kaheksa sõltumatu riigi väärikad esindajad siin suurepärasel mandril Euroopas. mina olen oma vendade hulgas kõige noorem, mul on seitse vanemat venda. mitmeid põlvkondi on minu pere olnud rändkarva, karjakasvatajad minu riigi lääneosas Altai mägedes minu ema ja isa ei julenud kunagi unistada sellest, ei osanud unistada, et nende noorim poeg seisab sellisel, sellises kõnepuldis demokraatia südames Euroopa Parlamendis. suur tänu! aga ma ei räägi täna siin endast, ma räägin oma rahvast ja oma kodumaast härra president, lugupeetud parlamendisaadikud, ma olen oma kodumaa Mongoolia üle väga uhke. ma olen uhke meie ajaloo, meie kultuuri, meie traditsioonide üle ja selle imeilusa looduse üle, mis meid ümbritseb. aga kõige enam olen ma uhke meie vaimu ja meie väärtuste üle minu kodumaa hilise ajalugu ja see, kui palju me oleme vaeva näinud äh, demokraatia saavutamiseks, võib teile tuttav tunduda. tuhande üheksasaja kahekümnendatel aastatel langes Mongoolia Nõukogude režiimi alla ja see püsis aastakümneid. Stalini režiimi ajal tapeti iga kuues täiskasvanud mees. üle seitsmesaja budistliku templi põletati maatasa kommunismi, kommunistlikud agendid, nii omad kui võõrad, seadsid sihtmärgiks meie rahva vaimu. aga nad ei saanud võita, nad ei saanud igavesti püsida. meie tahe, meie püüd vabadusele pidi võitma pärast pikki aastaid saabus otsustav hetk. kümnenda detsembri külmal hommikul aastal tuhat üheksasada kaheksakümmend üheksa korraldasime esimese mitteametliku meeleavalduse meie pealinnas Ulaanbaataris minu kaaslased, kes me kõik võitlesime demokraatia eest, valisid mind selle ajaloolise sündmuse üheks juhiks ja kõneisikuks me oleme liiga kaua vaikinud, nüüd on aeg tegutseda. nüüd on aeg viia ellu reformid. Need olid minu avasõnad. tol hommikul nõudsime oma õigusi, õigus koguneda, sõnavabadus, usuvabadus, ajakirjandusvabadus me nõudsime mitmeparteisüsteemi, nõudsime demokraatlikke valimisi ja turumajanduslikke reforme. see oli algus pikale teele vabaduse, õigluse ja avatuse suunas. see tee on olnud raske. tol ajal oli meie naaber ju veel, ei olnud veel lagunenud, nende haare oli ikka veel võimas. teises naaberriigis, nende pealinnas, Tiananmeni väljakul, olid just toimunud tapatalgud. see mõjutas meid väga tugevalt Mongoolias püsis visalt vana režiim. väga raske oli muuta vana mõtteviisi. me korraldasime palju koosolekuid, meeleavaldusi, näljastreike. me püüdsime iga hinna eest vältida vägivalda. me tahtsime leida kompromissi, rahumeelseid lahendusi. jah, tõepoolest Mongoolia demokraatlik revolutsioon oli täiesti rahumeelne, ei lastud ühtegi lasku, ei lõhutud ühtegi akent, ei valatud piiskagi verd. suur tänu. kuu aja pärast tähistab Mongoolia kahekümne viie aasta möödumist esimeste demokraatlike mitmeparteiliste valimiste toimumisest. ajalooline päev, kahekümne üheksas juuli tuhat üheksasada üheksakümmend sellest ajast peale on meil toimunud seitse parlamendivalimist ja kuus presidendivalimist. nii et kakskümmend viis aastat on möödas sellest ajast. selle ajaga oleme muutunud diktatuurist demokraatlikuks riigiks. me olime ühed isoleeritumad, suletumad kommunistlikud režiimid maailmas ja nüüd oleme ühed avatumad riigid maailmas nüüd oleme saavutanud dünaamilise turumajanduse, meil on väga elujõuline loominguline ühiskond, meie SKT elaniku kohta on kasvanud rohkem kui kakskümmend korda, erasektor toodab üle kaheksakümne protsendi SKT-st. härra president, lugupeetud parlamendisaadikud, ma soovin teile rääkida mõningatest väärtustest, mis on meie noore demokraatia südames Need väärtused, mida loodame edaspidi veelgi rohkem tugevdada koos koostööpartneritega Euroopas ja mujal. isikuvabadus on meie demokraatia nurgakivi. mongolid armastavad vabadust, sest me oleme selle väga raskelt kätte saanud. riigivalitsus ei ole mitte kellegi omand selleks, et ühiskond oleks terve, me peame seda päevast päeva toitma ja toetama. vabadus on tore selle poolest, et ta on õppimisprotsess, ta aitab ka inimühiskonnal terveneda. me kõik võime vigu teha, aga me ei maksa nende vigade eest oma eludega, nagu diktatuuri ajal. seetõttu me armastamegi vabadust Mongoolia on nende riikide hulgas maailmas, kes on juhtpositsioonil selle poolest, kui palju meediavahendeid kulutatakse elaniku kohta. meil on kolm miljonit elanikku, aga samas tundub, nagu meil oleks ka kolm miljonit ajakirjanikku. see on suurepärane. inimestel on õigus seada võim küs-, kahtluse alla. läbipaistvus ja suhtlemine muudavad meid tugevamaks seetõttu äh, on Mongoolia uhke selle üle, et juhib internetivabaduse koalitsiooni. me kasutame iga võimalust, et tagada, et interneti juurdepääs oleks tagatud kõigile. me toetame ÜRO äh, algatust luua internetivabaduse konventsioon mida avatumaks meie ühiskond muutub, seda rohkem kuuleme ka murelikke hääli turvalisuse ja julgeoleku kohta, aga me ei tohiks loobuda universaalsetest väärtustest selleks, et äh, tagada julgeolek. jah, tõepoolest, vägivaldne ekstremism levib ja on ähvardav, aga me peame vääramatult ja vankumatult seisma vabaduse, sallivuse ja rahu eest seetõttu kummardan Euroopa Parlamendi ees ja kiidan suurepärast algatust võtta vastu digitaalsete põhiõiguste harta kahekümne esimesel sajandil. tehkem edaspidigi koostööd, et see digitaalne revolutsioon ellu viia. suur tänu nüüd mõne sõnaga valimistest ja valitsusest ja läbipaistvusest. uued tehnoloogiad on meie demokraatia jaoks väga olulised. viimastel kolmel valimistel kasutasime elektroonilisi hääletusseadmeid ja biomeetrilist valijate registreerimissüsteemi. Need, seda kõike selleks, et äh, ennetada ja vältida pettusi ja et anda valijatele kindlus, et nende hääl loeb. ja loomulikult usaldus valitsuse vastu ei püsi ainult tänu valimistele. Mongoli rahvas tahab teada, kuidas valitsus nende raske tööga teenitud maksuraha kulutab. selleks, et tagada läbipaistvus, arendasime välja väga tõhusa järelevalvesüsteemi Glass Account Law mis äh, võimaldab internetis kajastada avaliku sektori raha kulutamist. üks väljakutse, millega silmitsi seisame, on see, et meie valitsus pidevalt kasvab, sellepärast et on järjest uusi väljakutseid, valitsusel on järjest vaja uusi funktsioone, seetõttu valitsus kasvab, on rohkem bürokraatiat ja ta eemaldub rahvast. tehnoloogia liigub vastupidises suunas, ta on väiksem, funktsionaalsem ja kasutajasõbralikum selleks, et neid kahte suunda ühendada, tegin algatuse Nutikas valitsus, mis ühendab äh, kaasaegset tehnoloogiat meie valitsuse tööga, et valitsus saaks ka uute väljakutsetega hakkama. lühidalt korruptsioonist. korruptsioon on nakkushaigus, mis kasvab pimeduses. ta hävitab äh, kaubanduse põhialusid, õiglase ja turvalise ühiskonna põhialusid. ta peletab eemale ausad partnerid ja investorid, ta varastab inimestelt nende tööga teenitud raha. et selle pahega võidelda, me peame selle päevavalgele tooma, me peame näitama, et see avastatakse ja kes selle eest vastutavad, lähevad kohtu alla. ma olen väga uhke selle üle, et nelja aastaga on Mongoolia tõusnud saja kahekümnendalt kohalt kaheksakümnendale kohale Transparency Internationali korruptsiooniindeksis. meil on veel väga palju tööd ees, aga me teeme edusamme ja puhastame oma armsad kodumaad. nüüd veel mõningad punktid. surmanuhtlus ja inimõigused. me oleme teinud edusamme ka inimõiguste vallas. õiguse põhialus on inimväärikuse austamine, inimelu on püha, mitte mingil juhul ei ole surmanuhtlus vastuvõetav enne kaheksateistkümnendat juunit kahe tuhande üheksandal aastal ütles Amnesty International, et Mongoolia on üks hullemaid riike maailmas just surmanuhtluse seisukohalt. tol päeval andsin Mongoolia presidendi ametivande. samal päeval oli minu töölaual kaks määruse eelnõud. ma pidin valima ja otsustama, kas hukata kaks meest või mitte. ma valisin elu. ja ma jäin selle otsuse juurde. suur tänu. see sõnum pidi jõudma avalikkuseni ja otsuse langetajateni. ei olnud kerge eeskuju näidata selles valdkonnas, aga aastal kaks tuhat kaksteist ratifitseeris mu kodumaa ÜRO rahvusvahelise määruse, mille kohaselt äh, liigume selles suunas, et surmanuhtlus kaotada. alates juunist kaks tuhat üheksa ei ole ühtegi surmanuhtlust ellu viidud Mongoolias. aga lubage, ma selgitan surmanuhtlus ei ole tõhus, ta on barbaarne. siit kõnepuldist sooviksin tänada Euroopa Liitu ja kõiki meie Euroopa sõpru, kes meid selles küsimuses on toetanud ja julgustanud. austatud parlamendisaadikud, kohtusüsteemi reform on meie jaoks kohustuslik. meie seadusandliku ja kohturaamistiku reformimine on väga oluline osa meie jõupingutustest üles ehitada vaba ja õiglane ühiskond. see on olnud üks minu prioriteetidest ja me oleme astunud väga, et kaasajastada meie kohtusüsteemi kõiki aspekte, alustades politseiüksustest kuni prokuratuurini, kohtute ja kohtunikeni inimeste usaldus õiglase kohtumõistmise suhtes on äh, taastatud. aga meie vaba ühiskond peab olema ka kaasav ühiskond, naised on pere selgroog ja rahva nurgakivi, nemad toovad elu ilmale ja nemad on need tihti, kes hoolitsevad vanade, haigete ja äh, abivajajate järele. Nad on meie emad, meie õed ja meie tütred, selleks, et meie ühiskond liiguks edasi, on meil vaja rohkem naisi avalikus teenistuses kõikidel tasanditel, kohalikust globaalse tasandini. võin täna uhkusega siin teile öelda, et meie viimastel valimistel kolmekordistasime me naiste arvu oma parlamendis. kui meil on rohkem naisi võimul, siis meil oleks ilmselt rohkem harmooniat, rohkem kaasatust, vähem kannatusi ja vähem konflikte. suur tänu. tahaksin ühtlasi paar sõna rääkida ka haridusest. haridus on meie tuleviku aluseks, tuleviku edu aluseks minust sai karjapidajate seast Harvardi läinu ja ma tahaksin, et teistel noortel inimestel oleksid samasugused võimalused me teeme tõsist tööd selle kallal, et meie koolide, ülikoolide ja teiste akadeemiliste asutuste suutlikkus paraneks, me oleme eriti eh, tänulikud selle eest, et saame loota Strasbourgi Euroopa Nõukogu haridusprogrammide toetusele ja ekspertteadmistele selleks, et oma institutsioone tugevdada austatud parlamendisaadikud, ma saan aru sellest, et mitte kõik demokraatiad ei pea olema ühte nägu. me peame austama ka erinevusi. demokraatia on valitsus äh, äh esindatava valitsuse vorm ja kõikides riikides tuleb äh, arvestada ka nende riikide kultuuride ja traditsioonidega. aga igas korralikus ühiskonnas on ühtsed Eh, iseloomujooned, nad piiravad eh, riigivõimu, nad vastavad rahva kaebustele, nad kaitsevad inimõigusi, seda erapooletult ja järjepidevalt eh, riigi, äh, õigusriigi põhimõtet alal hoides, nemad toetavad äh, terveid kodanikuinstitutsioone, sõltumatut meediat ja kohtusüsteemi, nad võitlevad korruptsiooni vastu, investeerivad inimkapitali ja tunnustavad soolise võrdõiguslikkuse olulisust. Nad lasevad äh, rahval valida oma juhid vabadel ja õiglastel vali-, õiget, õiglastel valimistel. austatud härra president, austatud parlamendisaadikud, need on kõik sellised iseloomujooned, mida jagavad Mongoolia ja Euroopa ja kus me hindame teiega koostööd. Mongoolia ja Euroopa on juba vanad sõbrad, nii nagu näitab seda ka üks kiri, mille kirjutas äh, Mongoli Han Ultsit Philippe Le Bellile aastast seitsesada kümme vabandust, äh, mis on pärit äh, seitsesada kümme aastat tagasi ajast ja seal on kirjutatud, et kuidas me saaksime määrata unustusse meie vahelise sõpruse, mida meie esiisad, vanaisad ja isad äh, ja vennad eh, nii väärtustasid, kes eh, elasid küll eh, teineteisest väga kaugel, kuid tundsid ennast väga lähedastena, jagasid tarkuse sõnu ja rahukingitusi. ja sellel samas vaimus räägin mina teie ees siin täna, avades uue peatüki Mongoolia ja Euroopa suhetes. kommunismi kokkuvarisemisega on äh, õitsele löönud äh, jällegi kord Mongoolia ja Euroopa suh-, äh, suhted. Teie rahaline, tehniline ja humanitaarabi ja koostöö aitasid oluliselt kaasa meie jõupingutustele üles ehitada õiglane ja demokraatlik ühiskond ja selle eest oleme me teile väga-väga tänulikud. austatud parlamendisaadikud, aastal kaks tuhat neliteist tähistasid Mongoolia ja Euroopa Liit meie diplomaatiliste suhete kahekümne viiendat aastapäeva. koostöö Euroopa Parlamendi ja Mongoolia parlamendi suure huraali vahel on väga oluline selleks, et meie partnerlus oleks tugevam. me oleme juba koos astunud suuri samme edasi, sealhulgas luues partnerluse koostöökokkuleppe Mongoolia ja Euroopa Liidu vahel. ma tahaksin tänada neid liikmesriike, kes on äh, selle kokkuleppe ka ratifitseerinud. ja tõesti, nüüd on äh, rohkem võimalusi kui kunagi varem Euroopa investeeringutel jõuda Mongooliasse suurepärased Euroopa ettevõtted on äh, siirdunud Mongooliasse, et sinna investeerida, seda koostöös tihti meie ettevõtetega. ja et ettevõtluskliimat üritab valitsus parandada ja see tähendab seda, et investeerimisvõimalused ainult suurenevad. me loodame, et väga paljud teist näevad, kui kaunis ja, ja potentsiaalirikas on meie riik äh, oma silmaga aastal kaks tuhat kuusteist, kui Mongoolia väga uhkelt võtab vastu üheteistkümnenda Aasia Euroopa tippkohtumise. ma tahaksin siiralt ähm, öelda, et ma ootan väga seda, et Euroopa juhid ja liikmesriigid tulevad meile külla ja ma luban teile, et sellest saab üks mälestusväärne tippkohtumine. austatud härra president, austatud parlamendisaadikud, Mongoolia on pühendunud äh, rahvusvahelisele koostööle. me käivitasime hiljuti algatuse, mille nimeks on Aasia Foorum ja me loodame, et äh, sellest kujuneb äh, kauaoodatud äh, mehhanism, millega toetatakse regionaalset integratsiooni kõikide suveräänsete riikide vahel Aasias, toetades nende võrdset esindatust ja nende erinevate huvide esindatust. minu valitsus äh, töötab selle kallal, et see kontseptsioon lõpule arendada ja me kutsume üles osapooli, kes on sellest huvitatud, oma mõtetega kaasa aitama. kallid sõbrad, Mongoolial ei ole mitte mingisugust kavatsust teistele loengut pidada demokraatia osas, aga meil on omavahel õppetükke, mida me saame jagada. Kõrgõzstaniga jagame me õppetunde selles, et kuidas üles ehitada tõhus parlamentaarne demokraatia ja kuidas tagada õigussüsteemi reformid Afganistaniga vi- me oleme korraldanud diplomaatidele ja, ja avaliku sektori teenistujatele koolitusi Myanmariga oleme me vastu võtnud äh, meediatöötajad, ajakirjanikke ja kodanikuühiskonna liikmeid. Põhja-Koreaga öö, äh, oleme teinud öö, äh, majanduslikku, oleme pidanud majanduslikku ja julgeolekudialoogi. me oleme täiesti veendunud, et Mongoolia võib omalt poolt oluliselt parandada äh, regionaalsesse julgeolekusse Kagu-Aasias ja võib-olla kaugemalgi. me äh, teame, millised on äh, külma sõja tagajärjed ja sellepärast, et meil on kogemus nii kommunismiga kui ka demokraatiaga, oleme me erakordsed partnerid selleks, et olla vahendajaks rahu ja julgeoleku tagamisel selles piirkonnas. me oleme teinud jõupingutusi regionaalse teineteise mõistmise osas ja aastal kaks tuhat kolmteist selles võtmes käivitasin ka ma Ulan Batari dialoogi mm, Kagu-Aasia julgeoleku osas see on sarnane Helsingi dialoogile. me oleme pidanud mitmeid kohtumisi ja konverentse lisaks äh, julgeolekuküsimustele, näiteks energia, naiste osaluse ja tuumaküsimuste vallas. minu riik äh, on kakskümmend kolm aastat nõudnud tuumavaba staatust. aastal kaks tuhat kaksteist äh, allkirjastasid ÜRO Julgeolekunõukogu viis alalist liiget ühisdeklaratsiooni, kus nad taas kinnitasid ähm, meie tuumavaba riigi staatust. Mongolias öeldakse, et äh, meestest vapramad pannakse proovile, kui tekivad ähm, puudused, kõige vapram hobune pannakse proovile ratsa härra president vabandab, ütleb, et üks äh, leh-, lehekülg jäi tal vahele. Thank you very much. suur tänu. tuumajõud on küll mõnede jaoks ilmselt äh, täiesti elujõuline energia saamise variant, aga eh, ei tohi sellega seada ohtu sõltumatu riikide turvalisust ja julgeolekut. me võtame oma kohustust eh, rahu edendada väga tõsiselt. Mongoolia sõjavägi kannab väga suure uhkusega siniseid kiivreid ja on osalenud ÜRO rahu mm, tagamismissioonides Mongoolia on üks maailma kõige suuremaid äh, rahutagamisoperatsioonides osalejaid, me oleme üks kahekümnest suuremast osalejast. see, tänaseks on kaksteist tuhat Mongoolia rahuvalvajat äh, aktiivteenistuses olnud äh, kriisikolletes üle terve maailma, see on üsna suur number, kui te võrdlete seda meie rahvaarvuga. meie mongolid oleme Äh, uhked, et saame teenida ja et uhked, et saame panustada. austatud president, äh, daamid ja härrad, veel kord ma tahaksin tänada Euroopa Nõukogu, Euroopa Liitu, Euroopa Komisjoni ja teid, Euroopa Parlamenti, aga ka Euroopa rahvaid selle eest, et te olete äh, pidevalt toetanud minu riiki, Mongooliat. Mongoli keeles öeldakse, meestest vapramaid pannakse proovile, kui tekivad raskused, äh, kõige vapram hobune ratsa. Te olite meie kõrval siis, kui me teie abi kõige rohkem vajasime, te olite meiega, kui meil oli vaja teie julgustust, te olite alati Mongoolia kõrval ja kiitsite meid, kui meid saatis edu ja aitasite meid probleemide korral. Euroopa Liit on maailma kõige parem äh, ülemaailmse rikkuse, rahu ja harmoonia edendamise leiutis. Mongoolia äh, on Euroopa Liidu jaoks strateegiliseks ankuriks äh, ida suunas, toetades äh, meie ühtseid väärtusi ja huvisid selleks, et üles ehitada rahu, demokraatia ja tagada kaasatus ka Aasias. kallid sõbrad, jätkakem koostööd, suur tänu! meine sehr geehrten Damen und Herren! lugupeetud daamid ja härrad, ma usun, et ma kõnelen teie kõigi nimel, kui ma tänan väga Mongoolia presidenti selle kõne eest. ma ütlen teile kõikide kolleegide nimel, et me pole enam ammu kuulnud siin nii julgustavat kõnet täname teid, et te tulite Euroopa Parlamenti me täname, et te võtsite vastu kutse ja olete valmis tihedaks äh, koostööks meie riigi ja Euroopa Liidu vahel. suur tänu!